pakkumisega, siis ma teeksin kaks märkust selle, mis on metodoloogilist laadi. ja härra president, härra Tavares, me oleme ajast juba maha jäänud väga palju ja ma ei saa vastu võtta enam mingisuguseid märkusi. ma võin lubada ainult protseduurilisi küsimusi ja seetõttu ma loodan, et te mõistate, et me peame arutelu nüüd lõpetama ja läheme edasi nüüd meie päevakorraga ja me jõuame nõukogu ja komisjoni avalduste juurde, mis puudutab USA kohtu äh, korraldusi ja Euroopa Liidu andmekaitse eeskirju. kõigepealt äh, saab sõna siis äh, proua minister. president, volinik, lugupeetud parlamendisaadikud parlament äh, esindab Euroopa kodanikke ning pöörab väga suurt tähelepanu sellele, kui USA ametivõimud hakkavad koguma äh, andmeid meedia- ja sidefirmadelt, arvestades äh, Wikileaksi hiljutist juhtumit. nõukogu jagab parlamendi muret, aga meil ei ole infot Eh, mille põhjal me saaksime väita, et USA kohtuvõimud on rikkunud Euroopa Liidu seadusi. mis puudutab Wikileaksi juhtumit, millele saadikud viitasid, siis USA peaprokurör tunnistas, et käimas on kriminaaluurimine nii palju kui mina tean, seoses selle uurimisega on USA prokurörid Äh, taotlenud äh, USA kohtult äh, luba, mis sunniks siis Twitterit neile andmeid edastada. nõukogu pädevusse ei kuulu kommentaaride tegemine USA kohtuvõimude ja nende otsuste kohta. pealegi ei ole meil mitte mingisugust informatsiooni, et mis võimaldaks meil kahtluse alla seada selle menetluse legaalsuse USA-s on aset leidnud kohtuasju, kus Twitter on suutnud äh, oma seisukohti kaitsta kohtu ees, näiteks USA kohus andis äh, Twitterile loa teavitada oma kliente kohtukorraldusest. Euroopa Liit tavaliselt äh, austab kolmandate riikide kohtumenetlusi ning on selge, et kui on toime pandud äh, kuritegu, siis kohtuvõimud peavad seda uurima ja üritama saada ka sellega seoses informatsiooni. Äh, USA menetlus info saamiseks erineb sellest menetlusest, mida kasutatakse enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides. Äh, USA-s ähm, on kohtul palju kaugemaulatuvad volitused infot saada kui näiteks Euroopa kohtu uurimiste korral see on tingitud äh, USA õigustest, sellest, kuidas need seadused on arenenud ja see ei ole teema, mida nõukogu peaks kommenteerima Euroopa Liidu andmekaitsereeglitest tuleb loomulikult kinni pidada ning selle eest vastutavad liikmesriikide vastavad ametkonnad. Need ametkonnad peavad hoolitsema selle eest, et andmekaitse eeskirjadest peetakse kinni. Nende pädevuses on äh, uurida Äh, kas teiste kohtute äh, nõudmised on äh, seadustega vastavuses. tegemist ei ole siin küsimusega, mille kohta tuleb anda poliitilisi hinnanguid, tegemist on kohtu küsimusega nõukogu ei ole teadlik muudest taolistest kohtukorraldustest. USA võimud on varemalt üritanud saada informatsiooni Euroopa Liidu kodanike kohta, mis paikneb Euroopa Liidu territooriumil ja sellistel juhtudel on Euroopa Liit pidanud läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute üle USA-ga, näiteks mis puudut-, äh, siis nende andmete edastamise kohta, nii toimisime me näiteks lennureisijate isikuandmetega, äh, selles äh, valdkonnas on olemas leping, mis sõlmiti USA-ga kahe tuhande seitsmendal aastal ning uued läbirääkimised selle lepingu üle parlamendi algatusel on käimas Äh, veel üheks näiteks on siis ähm, äh, finantsandmete edastamine, mis on Euroopa Liidu territooriumil siis terroristide rahastamise jälgimise programmi raames. meil on kokkulepe USA mm, äh, ja parlament kiitis sellise kokkuleppe ka heaks ja ma tahaksin rõhutada, et Twitteri juhtum on täiesti erinev lennureisijate isikuandmetest või terroristi rahastamise jälgimise programmist. Nende kahe viimase mainitud, viimati mainitud juhtumite puhul said USA võimud äh, isikuandmeid süstemaatiliselt ja pidevalt selleks, et võidelda terrorismiga. Äh, Twitteri juhtumi puhul on tegemist aga konkreetse kohtukorraldusega, äh, mis on tehtud seoses konkreetse kriminaaluurimisega ning ma arvan, et kolmanda riigi kohtuotsuseid tuleb austada, kui meil ei ole mingeid põhjusi vastupidiseks. suur tänu, proua minister. ja nüüd saab sõna proua komisjoni asepresident proua Reding. president, lugupeetud parlamendisaadikud, globaliseeruvas maailmas on isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja nende kaitse äärmiselt oluline teema ning see on ka juriidiliselt väga keeruline küsimus. on ütlematagi selge, et äh, isikuandmete, äh, õigus isikuandmete kaitsele on põhiõigus ja see õigus kehtib ka elektroonilises maailmas ning äh, piiriülestes andmetöötlemistes. sellele vaatamata võib sellele põhiõigusele olla teatud piiranguid ning sellised piirangud peavad olema kooskõlas seadusega ning peavad olema proportsionaalsed. samuti peavad need piirangud olema äh, põhjendatavad äh, legitiimsete huvidega nagu riiklik julgeolek, avalik kord, äh, moraali või tervisekaitse. Euroopa Liidu ja USA seaduste järgi on, USA seaduste järgi on kohtukutse siis korraldus ähm, administratiivne korraldus, mis kutsub osapoolt üles edastama konkreetset informatsiooni äh, selle teo legaalsust äh, üle tuleb otsustada äh, vastavalt selle riigi seadustele, kus see tegu on toime pandud. seetõttu Eh, selliste USA valitsuse taotluste seaduslikkus eh, peab tuginema USA põhiseadusele ning USA õigussüsteemile eh, komisjonil ei ole mingit pädevust selle üle, kuidas kolmas riik oma kohtumenetlusi läbi viib, kuidas ta kuritegev-, kuritegevust uurib. üks Euroopa kodanik, kui Euroopa kodanikud kasutavad Twitterit, siis nad äh, aktsepteerivad Twitteri privaatsuspoliitikat. see poliitika näitab, äh, kirjeldab ka seda, kuidas isikuandmeid kasutatakse, kuidas neid avaldatakse kolmandatele osapooltele, sealhulgas ka, kui vaja, äh, õiguskaitseorganitele ja sealhulgas siis ka USA kohtuorganitele need äh, isikuandmed, äh, kui äh, USA võimud taotlevad neid Twitterilt seoses kriminaaluurimisega, siis Euroopa Liidu andmekaitseseadused ei ole kohaldatavad. Euroopa Liidu andmekaitse direktiiv ei puuduta kriminaalõigust ka raamotsus andmekaitse osas politsei ja kohtu koostöös ei kehti. sellepärast, et mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriigi organ ei ole USA kohtuotsuste täideviimisse kaasatud ning isikuandmeid ei esit-, era-, edastata siis liikmesriikide pädevate asutuste poolt. selline on seadus täna. aga Äh, andmetöötluse globaalne mõõde ei tähenda, ei tohi tähendada seda, et Euroopa kodanike andmete kaitse väheneb. Äh, globaalses andmete töötluses äh, me näeme just, kui oluline on kaitsta andmete subjekte kui oluline on selgitada kehtivaid reegleid ning see on eriti oluline nüüd, kus üha rohkem ja rohkem andmeid on just nimelt äh, äh virtuaalsed. niisiis, mida me selles vallas ette võtame? kõigepealt äh, komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi Euroopa andmekaitse raamistik. me keskendume esiti, eriti nendele väljakutsetele, mida toob endaga kaasa globaliseerumine ja kaasaegsed tehnoloogiad, eriti siis, kui äh, kolmandate riikide operaatorid võtavad sihikule Euroopa Liidu tarbijad teiseks, nagu te teate, kolmandal detsembril kahe tuhande kümnendal andis äh, nõukogu komisjonile selge mandaadi, kus olid paika pandud Euroopa Liidu eesmärgid äh, pidada läbirääkimisi e Euroopa Liidu USA uue andmekaitselepingu üle politsei ja kohtu koostöö valdkonnas. üks peamisi Euroopa Liidu eesmärke eelseisvatel läbirääkimistel on hoolitseda Äh, selle eest, et meil oleksid jõustatavad andmekaitseseaduse, seadused, mis kaitseksid siis andmesubjekte mõlemal pool Atlandi ookeani, sõltumata nende kodakondsusest ning äh, tagaksid ka korralikud äh, hüvitised, kui nende õigusi rikutakse. ma kutsun Euroopa Parlamenti üles selles protsessis kaasa aitama ja nüüd küsite minult, et mida me siis vahepeal teeme, enne kui need uued õigusaktid jõustuvad mina soovitaksin, et ähm, operaatorid käituksid väga läbipaistvalt oma tarbijate suhtes, et nad annaksid väga selgelt mõista, et nende äh, äh, teenus toimib eelkõige vastavalt Euroopa Liidu seadustele, mis puudutab kriminaalõigusi, seetõttu Äh, kui tarbijad lahkuvad Euroopa Liidu jurisdiktsioonist, isegi kui nad ise Euroopa Liidu territooriumilt ei lahku. aitäh. suur tänu, proua volinik ja nüüd saavad sõna kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt kolleeg Voss kaheks minutiks. suur tänu, härra president, suur tänu nõukogule ja suur tänu ka komisjonile selgituste eest. ja siin on tegu väga iseloomuliku äh, teemaga, mida me pidevalt näeme üleilmastuvas maailmas, nimelt et tõepoolest äh, me peame austama USA äh, siseriiklikku õigust ja me teame ka, milliseid raskusi tekitab internet ja mm, kriminaalõigustik sellega sea-, seoses kuid tegu on siiski väga tüüpilise käitumisega, kus me peame ka leidma vastuseid, nii et mis puudutab administratiivseid menetlusi, nimelt siis kriminaalmenetlusi, et siin äh, tohib ähm, juurdepääsu saada andmebaasidele, siis äh, siin ma kuulsin mulle väga meelepäraseid äh, äh, sõnu, kui proua äh, volinik rääkis, et äh, kui kaugele me oma tegevuses võime minna see tähendab see, et me peame uuendama oma andmekaitsepoliitikat, aga samas ka, et me peame kasutama seda intsidenti, et veel kord reguleerida oma andmekaitselepingut USA-ga. nimelt selline andmete edastamine tuleb ka õiguslikult korrektselt reguleerida me loomulikult ei soovi, et äh, selline menetlus äh, heidaks halba varju andmete töötlemisele, aga meil on vaja head äh, seadusaktid välja töötada ja need kaasata ka raamotsusesse ning mis puudutab ka kriminaaluurimist ja mis puudutab juurdepääsu isikuandmetele, siis ka seda temaatikat tuleb paremini selgitada, et millistel juhtudel on juurdepääs isikuandmetele, millistel juhtudel mitte, suur tänu. suur tänu, kolleeg Voss ja nüüd härra Moraes kaheks pooleks minutiks. volinik, väga oskuslikult nagu ikka, te nägite ette juba neid küsimusi, mis meil olid. kõigepealt, mida me vahepeal teeme, kui on selge, eh, et teatakse, et USA on mitu kohtukorraldust välja andnud, mis on suunatud sotsiaalsetele võrgustikule ja Yahoo'le, Twitterile ja Google'ile teenuste osutajatele. see annab USA-le juurdepääsu äh, andmetele mm, ja äh, ka USA kaudu kolmandatele osapooltele nagu Wikileaks ja teised ja äh, tõesti inimesed süütult kasutavad internetti, noored inimesed on uudishimulikud ja nemad võidakse sihikule võtta ja neid võidakse kahjustada selliste andmete režiimiga. sellel on tohutud tagajärjed kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, nende eraelu puutumatusele. Need, kes on Viki, Twitteris, eh, Need iroonilisel kombel on nüüd täiesti eh, USA kohtukorralduste võimu all andmete kogumiseks ja Twitter kuulub eh, USA mm, kohtualluvusse, sest serverid on nende territooriumil ja loomulikult me ei saa mõjutada kolmandate riikide õigust aga me oleme õiguspäraselt mures siin selles kojas nende asjade pärast ja me peame selgitama oma valijatele, eh, millist kaitset neile pakub Euroopa Liit. ja eh, kuidas siis Euroopa Liidu andme, kodanike andmekaitsega niimoodi tegeleda, kui samas USA kohtukorralduste meelevalda on need kodanikud meil jäetud? on vaja kaitsta meie kodanikke väga tugevate Euroopa Liidu õigusaktidega. ma tean, et te töötate selle nimel, aga seni äh, direktiiv nelikümmend üheksa on väga tugeva, nelikümmend kuus on väga tugeva mm, kaitsemeetmete süsteemi loodud, aga meil on tähtis, et seda järgitakse kõikjal ja arvestage seda palun oma õigusloomes tulevikus. nüüd, millised on need peamised elemendid, mida te kavandate läbi vaadata selleks, et Euroopa Liit kaitseks Euroopa Liidu kodanike ka USA kohtukorralduste vastu. Äh, ja mm, ka liikmesriikide kohtualluvustes on sama lugu. Äh, USA äh, ja Ameerika firmad on huvitatud Euroopa Liidu kodanike kohta andmetest ja see valmistab meie kodanikele suurt muret. nii et tähtis on meil nüüd ka täpseid vastuseid saada nendele küsimustele. suur tänu, kolleeg Moraes ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Intveld yes,. jah, ma tänan ja tänan ka nõukogu ja komisjoni. mul on hea meel näha, et te jagate meie muret, aga olgem väga selged siin, ma ei ütle, et keegi siin väidab, et USA äh, tegutseb väljaspool nende jurisdiktsiooni, selles ei ole probleem, probleem on selles, et nende jurisdiktsiooni interneti kaudu muut-, muutub tohutu suureks. Nende jurisdiktsioon näiteks ulatuvad ka Euroopa Liitu. probleem siin on selles ju, et ehkki internetipõhised firmad, kellest me räägime, on suures enamuses USA-s asutatud, samas paljud need selle kasutajad on jälle Euroopa Liidus asuvad ja Euroopa, vabandust, USA koht jutud nüüd kasutavad seda ja peab ütlema, et see suuline küsimus on juba vananenud ja vahepeal on kohus oma otsuse langetanud ja kohus ütleb, et kui te kasutate Twitterit antud juhul, siis siis ei ole teil äh, mingisuguseid õiguspäraseid ootusi, et teie eraelu puutumatust kaitstakse, mis tähendab seda, et igaüks, kes asub Euroopa Liidus, kes on Euroopa Liidu kodanik, et tal ei ole enam õiguslikku kaitset, sest Twitter asub USA-s ja see on tohutu probleem, millega tuleb tegeleda, nagu volinik Reding ka tähelepanu juhtis ja sellega tuleb tegeleda, kui me andmekaitse direktiivi läbi vaatame. Te ütlete, et kui te Twitterit kasutate, siis te olete andnud nõusoleku. aga mida see nõusolek siis tähendab? kas see tähendab seda, et me oleme väljaspool seaduse, me loobume oma õigusest juriidilisele kaitsele ma mõistan, et väga vähe annab meil siin ära teha, aga ma siiski tahaksin teada, mida komisjon ja nõukogu teevad selleks, et äh, kaitsta õiguslikult Euroopa Liidu kodanikke. kas te räägite meie Ameerika partneritega ja üritate saada rohkem informatsiooni, võib-olla on teisigi firmasid, küllap neid ongi, kes ka on selliseid kohtukorraldustega seotud. ja nüüd ma lõpetan juba. Äh, antud Äh, äh, asi ei puuduta SWIFTi, sest tegemist on väga spetsiifilise äh, uuringuga, jah, tõesti, aga samas on palutud tohutus koguses. suur tänu, proua Einfeld ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Albrecht. suur tänu, härra president. kõigepealt ma sooviksin öelda, et siin on edasise juhtumiga paljude hulgas, mida me arutame. siin on tegu erinevate õiguskultuuridega mõlemal äh, ookeani poolel ja tegu on jällegi isikuandmetega ja tegu on jällegi poliits-, politsei ja justiitskoostööga. tegelikult on juba vapustav, et nõukogus tuleb vastus, et jah, äh, et ettevõte on äh, USA territooriumil Twitter on USA territooriumil ja seetõttu see, mis seal, milliseid meetmeid seal võetakse, mida seal tehakse ja see, mis seal õigusraamistikus aset leiab, on nende asi. minu meelest on see vale lähenemine, sellepärast et Euroopa kodanikud näevad asja kindlasti hoopis teistmoodi, sellepärast et me teeme koostööd rahvusvahelisel tasandil USA-ga aina enam ja seda ka politsei- ja justiitskoostöö raames inimesed äh, satuvad aina rohkem silmitsi ka teiste riikide äh, õigussüsteemidega ja eelkõige ka just USA õigussüsteemiga ja seda eelkõige just isikuandmete äh, valdkonnas. ja mina tegelikult ootan, et Euroopa Liidu valitsused ja nõukogu tegeleksid selle probleemiga ja Euroopa Liidu kodanikele annaksid võimaluse, et neil oleks usaldus selle äh, õiguse ja nende mm, juriidiliste äh, sätete vastu, millega nad on silmitsi internetis, et nad ei peaks kaotama oma õigust ini-, äh, oma eraelu puutumatusele. suur tänu ja nüüd kolleeg Vander Stubb. aitäh, president. Vabaduse part-, partei tahab kaitsta eraelu puutumatust ja isikuandmeid. meil on väga pragmaatiline lähenemine. eraelu puutumatusel on ka piirid. kodanike julgeolek Äh, on, on oluline, eriti kui me räägime siin terrorismist ja võitlusest islamiterrorismiga. see on üks äh, peamisi põhjusi, miks meie privaatsust ohustatakse, me peame oma eraelu puutumatust kaitsma. interneti kasutajaid tuleb kaitsta, eriti siis, kui me hakkame edastama nende aadresseid. selline kaitse on väga oluline, isegi kui arvestada, et äh, mõningatel juhtudel terroristid varjavad ennast nende inimeste taga USA on taotlenud Euroopa kodanike kohta isikuandmeid, need kodanikud asuvad Euroopa kodanikul ning sellist infot tohiksid nad saada ainult pärast konsultatsioone. aga me, me ei tohi ennast ameeriklastel petta lasta. meil on selleks väga head põhjused, kõneleja lõpetatakse. ja nüüd härra Lopez Aguilar, kaks minutit Äh, asepresident Reding, aitäh, et te sellisel hilisel kellaajal siia tulite, et kuulata ära, mis saadikutel öelda on. ning ma tahaksin teid tõesti julgustada andmekaitse vallas tööd tegema. komisjoni töö andmekaitse vallas on tõeline võimalus hoolitseda selle eest, et me tõepoolest sünkroniseerime tehnoloogilisi muutusi ja edusamme ning põhiseaduslikke edusamme Euroopas. Need kaks asja tuleb omavahel ühendada. kui suudate seda teha, siis see on võimalus. nii et, et teil tõesti oleks juurdepääs äh, Äh, te saaksite takistada andmete kuritarvitamist, ma arvan, et kodanikud ootavad seda. Äh, me räägime siin kahepoolsest raamistikust äh, Euroopa Liidu ja USA vahel. Nende asjadega tuleb tegeleda, seda on väga selgelt öeldud. niisiis see direktiiv need kaks direktiivi vajavad äh, sündmuste valguses äh, kaasajastamist, nii et, et me tõesti saaksime USA politseid äh, aidata, USA kohtuvõime aidata. see USA kohtukorralduste süsteem tõesti mõjutab meie põhimõtteid, aga samas me peaksime üles näitama ka head tahet ja tegema selle alusel koostööd kolmandate riikidega nii et, et eh, kui tekivad probleemid, on inimestel õigus ka andmeid parandada ja kustutada selliseid andmeid, mis puudutavad nende eratelu, eraelu. ma arvan, et see on midagi sellist, millele tuleb tähelepanu pöörata, kui me räägime internetis kasutatavatest isikuandmetest me peame hoolitsema selle eest, et inimesed tõesti saavad kasutada oma põhiõigusi ning eh, eh, need õigused tuleb eh, kooskõlla viia ka tehnoloogia arenguga ja internetiga. nii et, et tegemist on väga keeruliste aruteludega ja ma olen täiesti kindel, et need arutelud jätkuvad veelgi kauem, aga samas see on ka võimalus äh, eriti kui me räägime jutu, koostööst USA-ga. suur tänu ja nüüd üheks minutiks härra Möltser. suur tänu, härra president. see kõnekänd, et, et ähm, valel on lühikesed jalad, see tuleb tihtipeale välja. me peame vaatama, keda siin valetajaks nimetatakse meie institutsioonides. proua Reding ütles, et äh, Wikileaksi puhul on USA ametivõimudel siiski õigus. me peame ka vaatama, kuidas Euroopa kodanike ähm, andmetega ümber käiakse, me teame ka milline on Twitteri osas ja andmekaitse osas langetatud kohtuotsus ja see on rohkem kui kummaline, sellepärast et Google, Facebook ja Amazon on tõesti USA-s asuvad ettevõtted, seetõttu me peame edasised äh, kohtuotsused veel ära ootama, aga mis puudutab emaili aadresse, ja muud taolisi andmeid ja et seda ei arvestata eraelusse sekkumisena, siis siin on tegu väga suure lüngaga andmekaitses, sellepärast et äh, me võime sellest ainult järeldada, et meie andmekaitsepoliitika on veel lastekingates. suur tänu ja nüüd tuleb vaba mikrofoni voor ja kõigepealt äh, kolleeg Haabers. president it was something lugupeetud president, natuke enne seda, kui äh, Läks natuke aega, enne kui ma sain tõlkide kaudu aru, et te just mind nimetasite. ma olen neile küsimustele mõelnud äh, seoses sellega, et, et äh, olen siseturukomisjoni esimees ja seetõttu ma leian, et on sobiv kaaluda ka turumajandusega seonduvaid aspekte ja kaaluda neid ähm, seoses kodanike õiguste rikkumisega minu komisjon on kirjutanud äh, samuti omapoolse arvamuse ning ma tänan äh, proua Redingit äh, esitatud teatise eest, sest ma leian, et ta on tõstatanud äärmiselt ambitsioonikaid probleeme ja just neid probleeme me siin arutamegi. ta on öelnud, et kui Euroopa kodaniku andmeid säilitatakse väljaspool Euroopat asuva riigi äh, serverites, siis äh, on äh, meil õigus neid andmeid saada samamoodi nagu siis, äh, kui neid andmeid hoitakse Euroopa serverites ja ähm, see on väga ambitsioonikas eesmärk, kuid see on õige eesmärk ja ma soovin kolleegidele, eriti proua Infeldile öelda, et juhul, kui meie neid õigusi nõuavad, hakkavad, nõuame, hakkavad teised neid nõudma ka meilt, aitäh! suur aitäh teile äh,, härra Haaber, aga võtke Eh, suur aitäh teile ja sellega me lõpetame vaba mikrofoni ning eh, proua Reding eh, saab sõna vastuseks, palun. lugupeetud president, ma olen nõus sellega, et need mured on tõelised ja ma jagan neid Euroopa Parlamendiga. ma leian samuti, et on murettekitav, et Euroopa Liidu kodanike andmeid ja privaatsust ei kaitsta alati ja seoses nende muredega olengi ma esitanud esialgse analüüsi selle kohta, kuidas me võiksime reformida äh, üheksakümne viienda aasta direktiivi selleks, äh, selleks aga, et me saaksime vastata neile küsimustele, mida täna siin esitati ja millele tegelikult ei saa Euroopa Liidu õigusloome raames äh, praegu vastata, selleks ongi meil vaja reformida seda direktiivi. teine tähtis küsimus seisneb äh, selles, et äh, oma suhetes USA-ga oleme me saavutanud edu, sest alles eelmisel nädalal astus Valge Maja otsustava äh, sammu, ehk siis kuueteistkümnendal märtsil teatasid nad, et nad on tõhustanud tööd kongressis, et kongress kavatseb andmekaitse küsimust arutada, see on USA jaoks väga suur samm ja äh, meie jaoks tähendab see seda, et meil võib-olla siiski on võimalik saada Euroopa Liidu ja USA vaheline üldine kokkulepe, mis puudutab äh, andmete privaatsust äh, politsei ja justiitsasutuste koostöös. ja ma loodan, et meil õnnestub neid läbirääkimisi selles suunas varsti alustada ja ma loodan Euroopa Parlamendi peale, et nad aitavad meid selles töös ja aitavad meid ka üheksakümne viienda aasta direktiivi reformimises. aitäh! suur aitäh teile, proua volinik! ja nüüd härra Küüri nõukogu nimel. proua Küüri. lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, suur aitäh teile selle eest, et te olete üles näidanud äh, mõistmist äh, ja et te saate aru, et meil ei ole võimalik sekkuda praegu äh, käsil olevatesse, äh, teoksil olevatesse sündmustesse ja et me peame lihtsalt rakendama seda acquis communitaire'i, mis praegu on jõus. loomulikult on äh, meie kõigi huvides andmeid paremini kaitsta ja selleks oleme me vastu võtnud järeldused tänase debati osas tahaksin öelda seda, et me oleme komisjonile esitanud kaks tähtsat taotlust. esimene neist äh, oli seotud avalikkuse teavitamisega ja ka sellega, et äh, me peame paremini kaitsma inimeste andmeid, äh, mis liiguvad internetis. ja ma arvan, et komisjon võtab kindlasti oma töös arvesse ka neid nõukogu taotlusi. nõukogu nõustub täielikult äh, arvamusega, et meil tuleb äh, kaasajastada oma õigusloomet ja võtta arvesse vahepeal toimunud äh, tehnoloogilist arengut. me ootame komisjoni edasisi ettepanekuid komisjon on äh, lubanud äh, need ettepanekud esitada juunis ja see tähendab seda, et Ungari oma eesistumise ajal neid äh, ettepanekuid tegelikult ei aruta, kuid meile jäänud aja jooksul teeme me seda, mis suudame ning me arvame, et Poola, kes saab järgmisena eesistujaks, teeb seda tööd samuti südamega isikute, äh, isikuvabadus ja andmekaitse on meile kõigile olulised, me arvame, et äh, need äh, kaks vabadust ja õigust võivad käia käsikäes ja seda Euroopa Liit ju soovibki. suur aitäh teile, proua Köri! sellega lõpeb käesolev päevakorrapunkt ning me liigume edasi järgmise päevakorrapunktini, milleks on suuline äh, küsimus äh, komisjonile ja see puudutab kütuse kvaliteeti